võtnud. hääletamine on homme kell kaksteist. nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on nõukogu ja komisjoni avaldusega diabeedi epideemia vastu võitlemise kohta Euroopa Liidus. arutelu juhatab sisse härra Nikolai Vammen nõukogu nimel ning jätkab äh, härra Peebalgs komisjoni nimel. sõna on härra Vammenil. Mr President, honorable members. härra president, austatud parlamendisaadikud, äh, Euroopa Komisjoni volinik mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on äh, seadnud endale prioriteediks ja näidanud üles algatust seda debatti pidada ja pöörata tähelepanu väga olulisele küsimusele. ma tahaksin täna eriti tänada proua Kristel Schaldemoset, äh, Simon Pusutilli, Sarah Ludfordi ja Marissa Matiast äh, kes on selle algatuse taga olnud, loomulikult ka Euroopa Parlamendi teab diabeedi töögrupi, kes on äh, resolutsiooni eelnõu kokku pannud. Nad teevad väsimatut tööd äh, selleks, et ähm, levitada diabeedi äh, tagajärgede kohta infot üle terve Euroopa Liidu üle Euroopa on kroonilised haigused üldiselt väga suureks äh, probleemiks nii patsientidele kui nende sugulastele ja peredele ja ühiskonnale laiemalt. see tähendab seda, et meil on vaja uut ja koordineeritud lähenemist ja suurenenud koostööd kõige suurem väljakutse selles kontekstis äh, tuleneb tõsiasjast, et me elame tänapäeval kauem kui varem, aga ei ela väga tervelt see tähendab seda, et järjest rohkem on eurooplasi, kes suhkrutõppes äh, haigestuvad või teistesse kroonilistesse haigustesse. loomulikult äh, on tagajärjed ilmselged, pidevalt suurenev koorem meie tervishoiusektorile ja olukord, kus järjest vähem inimesi siseneb tööturule, äh, et maksta tõusvate avaliku sektori kulude eest diabeet on tõesti üks äh, kõige sagedasemast neljast kroonilisest haigusest. praegu on Euroopa Liidus umbes äh, kolmkümmend miljonit inimest saanud diabeedi diagnoosi. ja see arv ilmselt tõuseb kuskil neljakümne miljonini aastaks kaks tuhat kolmkümmend umbes kümme protsenti Euroopa Liidu liikmesriikide tervishoiu eelarvest äh, on suunatud just nimelt diabeedi otseseks raviks see tähendab arvuliselt umbes kaheksakümmet miljardit eurot ja siit on välja jäänud need kulud, mis on seotud diabeedi äh, kõrvalnähtude või komplikatsioonide raviga. praegu äh, ei saa diabeeti levikut pidurdada ega seda, äh, ei saa diabeedi kulgu pidurdada või peatada see on ravimatu haigus ja praegu ei saa ka pikaajaliste komplikatsioonide vastu midagi teha. diabeediga kaasnev äh, kasvav koorem äh, tuleb lahendada läbi ennetustegevuse, varase haiguse tuvastamise, hariduse, äh, selle haiguskulu kontrollimisega ennetustegevus võib olla väga tõhus, vastavalt Maailma Terviseorganisatsioonile teist tüüpi diabeet mida põeb äh, kaheksakümmend viis kuni üheksakümmend viis protsenti diabeeti haigestunutest, on täiesti ennetatav, kui muuta elustiili, sealhulgas minna üle tervislikumale toitumisele ja äh, hakata tegelema füüsilise tegevusega. mida Euroopa Liit saaks aga teha selleks, et seda probleemi lahendada? tervishoiuküsimused on ennekõike liikmesriikide pädevuses Euroopa Liidul on piiratud vastutus selles valdkonnas, kuid see ei tähenda muidugi seda, et me istuksime käed rüpes. aastal kaks tuhat kümme septembris, detsembris käivitas ähm, komisjon krooniliste haiguste küsimuses äh, mõtteperioodi, me pakkusime liikmesriikidele võimaluse tuua välja oma mõtetega, kuidas optimeerida meie äh, krooniliste haiguste strateegiat see protsess, äh, seda protsessi veetakse kõikide huvipooltega tihedas koostöös ja tulemuseks on äh, komisjoni töödokument. töö käib ja seda juhitakse nõukogus kõige kõrgemal tasandil ja loodetavasti see töö päädib järgmisel aastal. Taani eesistujana toetab seda protsessi igati ja kasutab oma esimest osa aega selleks, et seda teemat nii palju edasi viia kui võimalik. kroonilised haigused on tervishoiu valdkonnas üks äh, Taani eesistumise aja prioriteetidest, see on äh, Hossensis Taanis aprillis toimuval tervishoiuministrite kohtumistel päevakorras äh, kus äh, patsiendi harimine on üks äh, peamistest äh, jututeemadeks. kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aprillil toimub ka selles teemaline seminar ja kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal aprillil leiab aset ka diabeedialane konverents üsna palju huvipooli, sealhulgas poliitikuid, valitsusametnikke, tervishoiutöötajaid, tervishoiuinstitutsioone, ärikeskkonna esindajad, vabaühendusi on sellel foorumil esindatud ja Taani eesistujana tunneb uhkust, et me seda protsessi toetame eesistuja on täiesti veendunud, et need sündmused mitte ei koonda ainult eksperte äh, erinevatest valdkondadest, äh, vaid on abiks ka kogu sellele mõtlemisprotsessile, mis praegu nõukogus on käivitatud krooniliste haiguste osas härra president, austatud äh, parlamendisaadikud, härra volinik, tehakse suuri jõupingutusi selleks, et vastata mm, krooniliste haiguste, sealhulgas diabeedi poolt põhjustatud probleemidele nõukogus tehakse seda mitmel tasandil ja kõik peaks panustama siis ühistele jõupingutustele, kuid võiks teha rohkem ja peaks tegema rohkem. meie täna pärastlõunale arutelu ja teie homme, teie ees homme seisev resolutsioon aitab kindlasti suurendada teadlikkust äh, selle probleemi kohta meie ühtses rahvatervises. mul on väga hea meel äh, ära kuulata siin teie seisukohad ja jagada teie seisukohti siis hiljem nõukogus. suur tänu nõukogule ja nüüd saab sõna volinik Piip Algs. härra president, austatud parlamendisaadikud, härra minister, lubage mul tänada Euroopa Parlamenti, et olete pühendunud diabeeti haigestunud inimeste elukvaliteedi parandamisele, Euroopa Komisjon jagab teie muret diabeet äh, tähendab äh, kolmekümne kahele miljonile eurooplasele ja nende peredele tõsiseid kannatusi Euroopa Parlament arvab, et tuleb tegeleda äh, diabeedi äh, juurtega ja seega Euroopa Komisjon toetab teie üleskutset liikmesriikidele välja töötada strateegiad äh, diabeedi kohta ja need ka ellu viia selleks, et ennetada teise tüübi diabeeti, nii nagu te olete oma resolutsioonis ka öelnud. me teame, et mitte kõik diabeedijuhtumid ei ole ennetavad, aga ennetatavad, aga teist tüüpi diabeedi puhul on teada, mis peamised põhjused on ülekaalulisus, äh, rasvtõbi äh, ja füüsilise tegevuse äh, puudumine. rasvtõppe on viimase kahekümne aasta jooksul haigestunud üle poole rohkem inimesi kui varem, üle poole eurooplastest on kas ülekaalulised või rasvunud üks neljast Euroopa kuue kuni üheksa aastasest lapsest on ülekaaluline ja, ja nendel on väga tõsine oht teist tüüp, ähm, teise tüübi diabeeti haigestuda ja sellepärast ongi komisjon keskendunud just nimelt peamiste diabeedi põhjustajate väljajuurimisele, ülekaalulisusele ja rasvtõvele ja füüsilise tegevuse puudumisele ja sellepärast äh, arendaski juba Euroopa Komisjon kahe tuhande seitsmendal aastal välja toitumise ja füüsilise tegevuse tegevuskava selleks, et siseriiklikke jõupingutusi diabeedi vältimisel äh, toestada. strateegia peamiseks eesmärgiks on arvamuste vahetus liikmesriikide vahel selleks, et toetada ühtseid ja koordineeritud lähenemisi, sealhulgas äh, ühtsed ähm, toidukavad, näiteks äh, selliste äh, et äh, põhiliste toiduainete äh, puhul, nagu seda on sool. teiseks keskendume, et äh, ava-, avalikkus reageeriks, toetada, toetades tervislikku toitumist ja sportlikku tegevust ja seda peaksid siis toetama diabeediorganisatsioonid. ja selles valdkonnas toetame me ka äh, Äh, toiduainete tootjate jõupingutusi äh, ja keskendume ka äh, reklaamistandarditele ja äritavadele. me tahame mobiliseerida ka teised selle eesmärgi täitmisele, toon mõned näited. Euroopa Liidu teadusuuringute poliitikate kaudu on, poliitika kaudu oleme me toetanud uuringuid kolmesaja neljakümne miljoni euro os-, ähm, Äh, ulatuses kuuenda ja seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi raames äh, diabeedile. kahe tuhande seitsmendast aastast on üle äh, kahe tuhande seitsmesaja miljoni kuulutatud diabeedi arengutele me toetame teadusuuringuid ja arendustegevust selleks, et äh, saada üldisemat pilti toitumisest põhjustatud haiguste kohta. Äh, me näeme seda, et äh, tervislik toitumine tähendab tervet elu. ma toetan teie resolutsiooni üleskutset, sealhulgas siis, et koordineeritaks diabeediuuringud üle terve Euroopa. Lähen edasi, Euroopa põllumajanduspoliitika Äh, Euroopa Komisjoni põllumajanduspoliitika toob äh, kooli puuviljaprogrammi kaudu miljonitele Euroopa lastele äh, puuvilja ja köögivilja kooli kätte. me toetame paljude tegevustega ka füüsilist tegevust, näiteks nagu Euroopa Liidu füüsilise tegevuse suunised ja veelgi enam, audiovisuaalse meediateenuste kaudu üritame me survestada reklaamitööstust ja seda, kuidas nad reklaamivad oma, kuidas reklaamitakse tooteid lastele. komisjon on toetanud ka terviseprogrammist siseriiklikke kavasid diabeedi ennetamistööl ja me tahame suurendada Euroopa suutlikkust diabeediepideemiale piir panna, eriti püüaks see tähelepanu diabeedile Äh, teismeliste seas äh, komisjon on täiesti veendunud, et uus Euroopa raamprogramm äh, ja teadusuuringute raamprogramm ja terviseprogramm kujutavad endast läbimurvet diabeedi ennetavas tegevus, diabeeti ennetavas tegevuses ja selle ravis ja see aitab meil paremini selgitada välja diabeedi seosed teiste haigustega. Teie resolutsioon nõuab seda, et liikmesriigid ja nõukogu tagaksid ÜRO Äh, mitte nakkavate haiguste konverentsi töö jätkamist ja komisjon on juba käivitanud liikmesriikidega sellekohasele konsultatsiooniprotsessi, kaasates ka huvipooled, selleks, et välja selgitada need valdkonnad, kus Euroopa Liidu tegevus võiks anda lisandväärtust. austatud härra president, ähm, austatud saadikud, äh, härra minister, äh, ma loodan, et Te äh, tunnustate komisjoni jõupingutusi ähm, äh, diabeedi ennetavas tegevuses ja nagu te olete ka liikmesriikide äh, jõupingutusi kontrolli all olla diabeet. nüüd on oluline see, kuidas teie mõtted kaasata sellesse tegevusse. Euroopa Komisjon on täiesti nõus Euroopa Parlamendiga, et diabeedi osas tuleb rohkem ette võtta kindlasti tuleb vältida diabeeti ja haigestumist laste seas ja varateismeliste seas. väga oluline on tagada see, et inimestel oleks võimalus elutervelt elada, diagnoos peaks tulema kiiresti ja raviprotsessid peaksid olema kiired ja tõhusad selleks, et et ähm, kõrvalnähud ja komplikatsioonid ei esineks ja Euroopa Komisjon arvab, et ähm, selles kontekstis, et meie saame kõige rohkem lisandväärtust anda sellele, et me uurime neid ähm, põhjuseid, mis tekitavad palju kroonilisi haigusi, sealhulgas ka diabeeti, et me, me ei keskenduks mitte ainult konkreetsetele haigustele. kui me tegeleme diabeedi probleemiga, äh, siis me tegeleme paljude teiste krooniliste haiguste äh, uurimisega samuti ja sellepärast ei pea, toetabki Euroopa Komisjon horisontaalset holistlikku lähenemist, mitte spetsiifilisi strateegiaid üksikute haiguste jaoks. praegu võtab komisjon teadmiseks selle, et resolutsioonis kutsutakse komisjoni üles välja arendama ja rakendama konkreetne Euroopa diabeedistrateegia ja et jälgiks komisjon liikmesriikide tegevust selles valdkonnas. lõpetuseks lubage mul teile kinnitada, et kui me tegeleme diabeedi riskifaktoritega, seda teadmistepõhiselt ja liikmesriike toetades, kavatseb komisjon jätkuvalt äh, mängida oma täit rolli diabeedi küsimuse lahendamisel, suur tänu! ja palju tänu, sooviksin kõiki arutelus osalejaid äh, kutsuda üles äh, ajast kinni pidama, et me saaksime õigel ajal lõpetada. nüüd siis äh, fraktsioonide esindajad, kõigepealt härra Pusutil Rahvaparteist, palun. president, content, content firm, et namlu dan dibattitu, għalix suur aitäh, härra president, väga hea, et me arutame seda teemat täna, kaks aastat oleme juba teinud tööd selles suunas, et tänase aruteluni jõuda ning sellest resolutsioonist rääkida ja seetõttu on mul väga hea meel, ma olen väga uhke, et me oleme koos kolleegidega selle teemaga tegelenud. kolmkümmend kaks miljonit Euroopa Liidu kodanikku on need, kes põevad diabeeti ning äh, kolmkümmend kaks miljonit inimest äh, kannatavad nõrgenenud äh, glükoositaluvuse all ning äh, viiskümmend protsenti inimestest, kes diabeeti põevad, ei tea isegi, et neil selline haigus on. mina ei ole arst, aga ma tean seda, et tegemist on väga tõsise probleemiga. ja just seetõttu arutame me seda teemat siin ka täna sest miljonite inimeste elu see teema mõjutab ning seetõttu peaksime meie koos töötama selleks, et leida tõhusaid lahendusi nende inimeste hüvanguks. tihti öeldakse, et eh, see koormus on liiga suur, eh, see temaatika on liiga keerukas, et sellega tegeleda, aga diabeedi puhul eh, minu arust see argument paika ei pea, sellepärast et kui me diabeedi küsimustega tegeleme, siis me sää-, äh, säästame raha nii täna kui homme ja seetõttu äh, on Taani eesistuja just oma eesistumise ajal sellega prioriteediks tõstatanud ning äh, ma tahaksin, et komisjon tuleks välja diabeedivastase strateegiaga ning et liikmesriigid rakendatak-, rakendaksid oma rahvuslikke strateegiaid järgmisena proua Schaldemose, üks minut kolmkümmend sekundit. aitäh, härra president, tänan ka volinikku ja ministrit. tänan teid sõnavõttude eest ning äh, mul on hea meel, et te olete üksmeelel selles osas, et meil on tegemist tõsise probleemiga, mille vastu tuleb võidelda. kakskümmend kolmkümmend kaks miljonit äh, Euroopa elanikku on juba haigestunud diabeedi ning äh, äh, tohutul hulgal inimestel on eelfaasid. enamik inimesi põeb teise tüübi diabeeti ning see on haigus, mida on võimalik ennetada. seetõttu mul on hea meel, et ka teie olete arvamusel, et me saaksime teha siin rohkem siin on vaja tõhusamat teadustegevust, samas on vaja tõsta ka kodanike teadlikkust. siin oleks kindlasti võimalik teha rohkem. ühiselt oleks meil vaja välja töötada standardid ja normid, meil oleks vaja koguda andmeid ning kaasata mitmesugused haiguse vormid. me peame registreerima ka saavutatud edu kui me oleme kasutusele võtnud poliitilisi algatusi. mul on, oleks hea meel näha, et nõukogu pühendub sellele teemale. oluline on aga ka see, et liikmesriikides rakendatakse konkreetseid tegevuskavasid. palju tänu selle eest, et te olete asunud Euroopa kodanike tervisekaitsele aitäh selle sõnavõtu eest, järgmisena saab sõna kolleeg Lutford. suur tänu, president. diabeetise ajapomm ei tiksu enam, vaid plahvatas nii et seetõttu on mul hea meel, et Taani eesistuja ja ka parlament, kuna ka meil on siin Taani mõjud, on väga konkreetselt keskendunud diabeediprobleemiga tegelemaks. see et, et kümme protsenti meie tervishoiukulutustest kulub selle haiguse ravimiseks, on väga oluline eesmärk, ähm, põhjus juba omaette diabeedi teist tüüpi ei ole väga tihti diagnoositud, kuigi inimene on sellesse juba äh, haigestunud, see viib äh, Äh, näiteks neeru puudulikkuseni ja see suurendab kulusid veelgi. Äh, nagu volinik juba ütles, siis äh, mitte kõik diabeeditüübid ei ole ennetatavad, isegi beebid haigestuvad sellesse. Need meie horisontaalsed lähenemised diabeedi esimest tüüpi aga sageli ei märka Äh, väga oluline on see, et äh, inimesed arvavad, et äh, diabeet on selline haigus, millega võib elada, sellesse ei sure, tuleb lihtsalt vaadata, mida suhu panna aga sellegipoolest on väga palju kõrvalmõjusid, mis on väga olulised, mida ma mainisin. Mm, need eelarvamused ja inimeste tajud on valed Äh, ning horisontaalne lähenemine seetõttu on oluline. volinik äh, lubas selle üle mõelda, ma arvan, et äh, tegelikult on vaja teha rohkem ja komisjoni on vaja survestada, sellepärast et diabeedistrateegia vastu võetakse, ma ei ole nõus horisontaalse lähenemisega. aitäh! roheliste nimel sõna kolleeg Priepõlsile härra president, Euroopa Parlamendil on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta viiendast septembrist resolutsioon, kus viidatakse ka ÜRO eh, konverentsile eh, mittenakkavate haiguste kohta. oluline on see, et eh, me kaasaksime Euroopa Liidu tasandil ka liikmesriikide pädevused. meil on kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris äh, olnud äh, äh, diabeedi vähi ja südame-veresoonkonna haiguste töörühma kohtumine. oluline on tagada koordine-, koordineerimine ennetustegevuses, tuvastada kõik riskitegurid, mis ning teadvustada inimesi nendest me ei saa piirduda siin ainult diabeediga. möödunud aasta resolutsiooni kasutegur no, kannatab selle all, me peame tegelema kõikide mittenakkavate haigustega, me peame tegelema äh, hingamisteede haigustega, südame-veresoonkonna haigustega äh, ning äh, sellisel juhul no, oleks meie töö tõhusam. aitäh, nüüd lõpetame fraktsioonide kõnevooru proua Matiasega. suur tänu, härra president. nii nagu on juba öeldud, mõjutab diabeet rohkem kui kolmekümmet kahte miljonit Euroopa Liidu kodanikku, tegemist on epideemiaga ja seetõttu on minu arust õigustatud see, et me arutame äh, resolutsiooni sel teemal eriti kuna tegemist on esimese korraga, kui diabeedi teemat Euroopa Parlament puudutab tegemist on mm, kollektiivse äh, pingutusega kakssada viiskümmend miljonit surma äh, seotakse aastas Euroopa Liidus äh, diabeediga ning see Äh, põhjustab äh, erinevaid äh, teisi kõrvalhaigusi ja nähte. muidugi me võime öelda, et tegemist on haigusega, millega, millega saab elada ja iga valitsus peab ise tegelema sellega, aga minu arust on ka Euroopa Liidu strateegia puudumine siin probleem, meil on vaja väga palju ära teha eral-, varajase tuvastamise ja muudes valdkondadest ja seetõttu on esimene oluline samm just resolutsioon aitäh. aitäh. nüüd järgmised kõnelejad. sõna on soovinud proua Masej Kukovitš, üks minut, palun. suur tänu ma tervitan seda resolutsiooni ning ka Taani eesistuja äh, prioriteete meie kogemuse kohaselt äh, nõukogu eesistujana võime me öelda, et teie mm, lähenemine on väga positiivne, sellepärast et teadlikkus sellest probleemist äh, levib äh, üle kogu Euroopa. tegemist ei ole mitte selle haiguse juhtu, ainult juhtimise ja ravimise, vaid ka ennetamisega, sellepärast et oluline on just kodanike teadlikkus Mm, diabeedist ning teadmine selle kohta, mida on võimalik haiguse ennetamiseks teha ning samas ka, mida teha siis, kui neile on juba diagnoos pandud. kuidas oma elustiili muuta? see ei tähenda ainult mitte ravimite tarbimist, vaid see tähendab tõepoolest elustiili muutust. ja mm, see on just kodanikuühiskonnale mm, võimaluseks, kes on selles vallas väga aktiivselt, mängida olulist rolli kodanike teadmiste tõstmiseks diabeedi alal ning seda loomulikult koostöös koos asjatundjatega. ja seetõttu on meil võimalus äh, siin koos tööd teha kõikide sidusrühmadega, aitäh! täname nüüd sõna kolleeg Perelo Rodriguez'el, üks minut. aitäh, härra president! meil on tegemist majanduskriisiga, me kärbime eelarveid ning äh, ka teaduskeskused äh, näiteks Hispaanias kannatavad rahanappuse käes. Äh, seetõttu on väga õige aeg rääkida haiguste ennetamisest, meil on vaja diabeedi jaoks strateegiat, meil on vaja kaasata liikmesriikide vahendid teadustegevusse, meil on vaja ühendada liikmesriikide tulemused, tuleb tagada inimeste tervislikum toitumine Äh, ning äh, hoolitseda inimeste tervise eest, meie tegevus peab olema koordineeritud. Äh, sellisel juhul on meil võimalik saavutada tulemusi. diabeedivastane võitlus aitab parandada inimeste elukvaliteeti ning no, meil on vaja tagada inimestele parem elu no, ning äh, täita oma kohustused inimeste ees, sellest me peame ühendama kõikide institutsioonide jõupingutused. aitäh kolleegile. nüüd on sõna soovinud äh, proua Morguniaite Mikuliene. üks minut. aitäh. assamblea patvirtino, kad diabetes yra viena iš keturių pagrindinių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 Übersetzung gegeben. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie bitten, noch einmal zu kui oleks võimalik, ma paluksin teil alustada algusest peale tehnilise probleemi tõttu, aitäh. me arutame täna väga olulist teemat. ÜRO Peaassamblee on kinnitanud, et diabeet on üks kõik, neljast kõige hullemast äh, haigusest maailmas, tegemist on üleilmse probleemiga, tegemist on epideemiaga kolmkümmend kaks äh, diagnoos, diabeedi äh, äh, diagnoosiga inimest kogu Euroopa Liidu rahvastikust moodustab see kümme protsenti. diabeet põhjutab, põhjustab erinevaid kadusid, mitte ainult rahalist kadu, vaid ka inimelude kadu ja nii edasi kümme protsenti kogu tervishoiusektori kulutustest Ähm, läheb diabeediraviks ja seetõttu on vaja võtta meetmeid selleks, et selle haigusega võidelda ning seda ennetada. ainult äh, pooltel liikmesriikidest äh, on piisavad strateegiad selleks, et diabeediprobleemiga äh, tegeleda ja väga oluline on teavitada mm, ühiskondi diabeedi riskifaktoritest. meie peame koordineerima neid tegevusi nii tervishoiu valdkonnas, tervishoiupoliitikate vastuvõtmisel kui ka mm, akadeemilises uurimistegevuses. me peame toetama mm, vabaühendusi ning ma tänan äh, äh, peamist raportööri, sellepärast et see raport viib äh, tõhusa võitluseni diabeedi vastu. tänan kõiki sõnavõtjaid nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. kes soovib sõna? esimene sõnavõtja, kolleeg Zaborska. suur tänu, president, härra volinik see resolutsioon kutsub üles koordineeritusele äh, Äh, liikmesriikide hulgas, äh, mis puudutab äh, diabeedipoliitikaid, aga see samas ei ütle midagi indiviidi vastutuse kohta. meil ei ole mandaati suruda peale seda mm, vastutust indiviidi indiviididele, aga see resolutsioon peaks ikkagi peegeldama ka seda, et kui inimesed elavad ebatervislikult, siis äh, Äh, siis seda tuleks mainida. samuti tuleb lähimuspõhimõtet austada, sellepärast et äh, see kuulub eelkõige liikmesriikide pädevusse äh, tervishoiu valdkonnas midagi ette võtta. näiteks Slovakkias ei ole võimalik rahastada diabeedivastast võitlust ähm, niivõrd lahkelt kui näiteks mõnedes rikkamates riikides. seetõttu on väga oluline ka kodanike teavitamine järgmisena proua Judith Merkes, palun. Eh, eh, aitäh, härra president. Eh, tänan ministrit ja kolleege selle eest, et see oluline teema on käsitlemist leidnud. üks neljandik diabeedi haigetest ei teagi oma haigusest midagi ning seetõttu on äärmiselt oluline võtta ennetavaid meetmeid, seda saame teha ka oma kodudes. meil on väga palju, meil ei ole vaja kasutada kõrgtehnoloogiat, meil on võimalused kasutada näiteks ka nutitelefone, selleks, et tõsta inimeste teadlikkust, meil on võimalik kasutada kõiki neid vahendeid ning no inimestel on võimalik näiteks ka kodus ennast testida, me peame andma inimestele võimalused äh, kasutada ära tänapäevaseid võimalusi äh, ning äh, seda peaks arvestama ka digitaalses tegevuskavas inimestele peaks tagama hõlpsama juurdepääsu olemasolevatele teadmistele. meil on vaja tagada liikmesriikide vaheline koostöö see muudaks meie tegevuse tõhusamaks ja ka odavamaks. nii oleks võimalik aidata ka neid inimesi, kes üldse ei teagi veel oma haigusest. aitäh, järgmine sõnavõtja, härra Puusek. härra Puusoi, suur tänu, härra president, kallid kolleegid, kui me vaatame arve, mis puudutavad diabeeti haigestunuid, siis on ilmselge, et vaja on suuri jõupingutusi selleks, et diabeedi vastu võidelda. ma tahaksin rõhutada ennetava tegevuse tähtsust, sest see on ähm, rahalises mõttes kõige tulusam. aga kahjuks, kui me diabeedist räägime, keskendutakse siiski äh, rohkem ravile kui ennetusele ja ei keskenduta tervisliku elustiili toetamisele, mis on selle mm, haiguse ennetamisel kõige olulisem arutelul on praegu ka Horisont kakskümmend kakskümmend teadusuuringute programm, see on meie suurepärane võimalus paremini koordineerida tegevust ka diabeedi ennetavas tegevuses, selleks et tagada rahastamine ja piisav infrastruktuur, meil on vaja ennetamisele, varasele diagnoosimisele ja haiguse kontrollile keskenduvat Euroopa strateegiat, kui me tahame asja kontrolli alla saada, suur tänu, härra Papandreana no.. suur tänu, härra president. ma tahaksin paari sõnaga rääkida diabeeti laste seas, ma olen sellega kokku puutunud äh, väga lähedalt ja äh, räägin sellest väga isiklikus võtmes. minu äh, minu lähisugulane haigestus kaheksateist kuuselt diabeeti ja see mis need vanemad pidasid selle peale läbi käima, oli tohutu, kõigepealt isa öö, pöördus kindlustuse poole selleks, et kaetaks suhkrutaseme mõõturi kulud, pärast seda, kui laps läks lasteaeda ja ko-, ja käis seal arsti juures, oli väga raske nendel lapsevanematel veenda lasteaiatöötajaid, et laps vajab erihoolt. me näeme tohutut ignorantsust selle haiguse suhtes ka täna, meil on igasugused eelarvamused ja ka ravi osas me lubame sellel kõigel juhtuda ja minu meelest peaks sellega seoses siis rohkem pöörama tähelepanu informatsioonile, sellepärast et diabeediga laps peab kasvama samamoodi eh, nagu kõik tavalised lapsed, tal peab olema ka võimalus perekonnale ja lastele, nii nagu kõikidel teistel, aitäh. tänan, nüüd härra Paška. Eh, suur tänu, härra president. diabeedi levik ja epideemiaks kujunemine on tsiviliseeritud ühiskonna tõsine probleem ja see, et haiguste äh, Äh, juhtumite arv pidevalt suureneb, äh, ei luba eirata seda probleemi. diabeet kaks äh, puudutab teise tüübi diabeet, kujutab üheksakümmend viite protsenti kogu diabeedist, selle põhjustab e-, ebaterve elustiil varem oli see väga sage täiskasvanute seas, nüüd aga levib ka laste seas, kuivõrd diabeeti ei ole võimalik veel parandada eh,, kuna diabeedist ei ole võimalik paraneda, on sellel väga suur koorem meie tervishoiule üsna tihti on põhjuseks ebaterve elustiil, ebaõige toitumine ja äh, istuv elustiil. kui me paneksime ebatervislikele toodete peale eraldi maksu, nagu me oleme teinud seda tubaka ja alkoholi puhul, siis äh, me kindlasti muudaksime tarbijate käitumismudelit ja nad valiksid ter-, tervislikumad tooted ja me peaksime toetama ka spordi tegemist rahva seas minu meelest on väga palju võimalusi, kuidas äh, inimeste toitumisharjumusi muuta, aga komisjon peab suutma oma tööd teha ka tõhusalt ja neid kõiki rakendama. suur tänu! sellega lõpetame vaba mikrofoni, aga enne veel seda saab sõna härra Mikolašik. Äh, aitäh! härra president, äh, diabeet levib Euroopa Liidu liikmesriikidest äh, väga kiiresti ja üle kolmekümne viie miljoni inimesi on sellest puudutatud, see on peaaegu et kümme protsenti elanikkonnast. Äh, diabeet on põhjus, miks äh, kolmsada kakskümmend viis tuhat inimest iga aasta sureb enneaegselt diabeet esimes ka, teise tüübi diabeet vähendab eluiga viiekümne aasta võrra, esimest tüüpi diabeet umbes kakskümmend aastat ja aastaks äh, kaks tuhat viiskümmend kasvab äh, diabeedi haigestunute hulk veelgi. Äh, kulud lähevad tervishoiu kuludele maksma kümme protsenti ja see on tegelikult liikmesriikidele väga suurem ko-, suur koorem, meil on vaja koordineeritust ka Euroopa Liidu tasandil kuigi äh, tervishoiu küsimused on liikmesriikide pädevus, kuid siiski kõikidel liikmesriikidel peaks olema oma tegevuskava ja meie peaksime toetama tervet elustiili, aitäh. aitäh, nüüd ma paluksin komisjoni ja nõukogu esindajatel veel lõpetuseks sõna võtta, kõigepealt volinik Piepalks, palun. härra president Äh, parlamendi liikmed, äh, ma arvan, et väga õige on see siin, et mainitakse ka esimest tüüpi diabeeti Äh, ja väga olulised aspektid on siin välja toodud. Äh, ennetamistegevus on väga oluline äh, ja ka varajase diagnoosi tähtsus on väga mm, oluline ning ka need aspektid, mida härra Papa-Nikolau siin mainis, võiks aidata tegelikult krooniliste haiguste ennetamisele ja ravimisele kaasa loomulikult ka tervishoiupersonali koolitus on väga vajalik selleks, et varajast diagnoosi läbi viia ja et seda ka Euroopa Liidus väga tõhusalt rakendataks. mis puudutab äh, teise tüübi diabeeti, siis ma saan aru, äh, sellest, et äh, selle haiguse strateegiat on vaja, aga samas ma saan aru, et üleüldine komisjoni ähm, tervishoiustrateegia, mis puudutab ülekaalulisust, rasvtõbe ja toitumist, Äh, see on tegelikult kõikehõlmav mm, ning kaasab ka liikmesriikide strateegiaid selles vallas. see arutelu oli väga viljakas ning komisjon teeb kõik selleks, äh, et diabeediga, diabeediga võidelda. suur tänu, härra volinik! üks sõnavõtusoov päevakorra kohta suur aitäh, president, ma tahtsin äh, küsida voliniku käest, ma arvan, et ta sai härra Papa-Nikolaist äh, valesti aru, sellepärast et Äh, ma saan aru äh, esimest tüüpi äh, diabeedist, see ei ole üldse seotud kroonilistest haigustega, vaid ta ütles tegelikult, et küsimus on selles, kas kool või lasteaed saab tegeleda selle lapse vajadusega, kellel on esimese tüübi diabeet ja rääkida kroonilistest haigustest selles äh, valguses, see näitab täielikku arusaamatust äh, nendest nõudmistest, äh, mida diabeet ja just esimest tüüpi diabeet laste puhul endaga kaasa toob. härra volinik, kas tahate vastata? nagu ma aru sain, on tegemist esimest tüüpi diabeediga, aga me ei pea sellest rääkima konkreetselt, vaid üldiselt on vaja teadlikkust tõsta ja ma saan sellest äh, teie märkusest väga hästi aru. kui kellelgi on veel midagi arusaamatu, äh, siis ma soovit-, et soovitaksin teil jätkata äh, omavahel seda arutelu, et me saaksime siin tege-, oma tööga edasi minna ning sõna saab nõukogu. austatud parlamendisaadikud, äh, härra volinik. suur tänu selle väga olulise ja minu arust isegi suurepärase debati eest. loomulikult on vaja keskenduda diabeedile ning äh, teistele kroonilistele haigustele liikmesriikides komisjoni tasandil ning aruteludes ka siinsamas parlamendis. ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid. selle tunnustuse eest Taani eesistuja pühendumusele selle te,, selles teemavallas Poola, Taani ja Küprose eesistujad on keskendunud nendele keerukatele mm, küsimustele. Taani eesistumise ajal me oleme keskendunud äh, kroonilistele haigustele mm, ning eriti just diabeedile. ning äh, kuna ma esindan äh, Taani valitsust siin, siis see näitab ka Taani valitsuse pühendumust ma tahaksin tänada parlamenti, et te olete võimaldanud meil kõigil leida ühiseid lahendusi kõikide nende kodanike jaoks, keda see haigus puudutab. koos komisjoni, parlamendi ning liikmesriikidega saame me tagada paremat elukvaliteeti nendele inimestele, keda diabeet äh, täna mõjutab ning äh, meie ühistes püüdlustes äh, saame me ennetada seda, et miljonid eurooplased ja nende perekonnad tulevikus peaksid selle haiguse äh, all kannatama. niisiis on tegemist väga olulise aruteluga ning see jätkub ka tulevikus ning ma võin teile lubada, et Taani äh, kogu oma eesistumise perioodi jooksul ning koostöös ka tulevase eesistujaga teeb kõik, mis võimalik selleks, et see oluline teema oleks Euroopa küsimuste päevakorras, nii et ma soovin parlamendile palju edu nende püüdlustes ning komisjonile ja liikmesriikidele samuti ning ma ootan et me tegeleme selle probleemiga tulevikuga, tulevikus miljonite elanike hüveks, aitäh! ich möchte mich bei allen die sich an dieser debatte beteiligt haben recht herzlich danken. Äh, soovin tänada äh, kõiki kes osalesid arutelus äh, ning resolutsiooni ettepaneku üle on arutelu sellega lõppenud hääletamine on kolmapäeval kell kaksteist ning katkestan praegu Äh, istungeid jätkata kell kakskümmend